ma kuulutan kaheteistkümnendal detsembril katkestatud parlamendi osaistungjärgu uuesti avatuks. protokoll ja vastu võetud tekstid kaheteistkümnendast detsembrist siis on teile kõigile kasutada antud, kas teil on selle kohta märkusi? mulle anti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 lugupeetud daamid ja härrad, terve rida kolleege veel kord juhtisid minu tähelepanu sellele ja seetõttu räägin sellest ka veel kord, et eelnevatel päevadel ja nädalatel väga paljudes Euroopa osades oli meil tegemist looduskatastroofidega, mille all kodanikud kannatasid väga palju terved rannikuosad olid vee all, jõed tulid üle, kallaste ning torm tõi endaga kaasa väga palju kahjustusi. me otsustasime fraktsioonide juhtidega, et veebruarikuus räägime me sellest küsimusest täiskogul põhjalikumalt ja veel kord selle koja nimel soovin solidaarsust üles näidata kõikidega, kes kannatavad nende sündmuste all ja ma loodan, et Euroopa Liidu liikmesriikide asutused võimalikult kiiresti ja võimalikult vähe bürokraatlikult aitavad kannatanuid. lugupeetud daamid ja härrad, arvan, et kahekümne teisel jaanuaril ÜRO egiidi all peaks kokku tulema teine Süüria tulevikku arutav konverents Genfis. juba tükk aega on seda kohtumist oodatud ja Süüria režiimi ning opositsiooni esindajad, samamoodi nagu ka rahvusvahelised partnerid peaksid tulema kokku eesmärgiga leida lahendus kodusõjale, see lõpetada ja samamoodi sillutada teed üleminekuvalitsuse kokkukutsumiseks, kuid raske olukord Süürias on takistanud selle konverentsi korraldamist, samal ajal on ta ka otsustava tähtsusega. Euroopa Liit on kutsunud üles kõiki osapooli mitte konverentsi edasi lükkama, vaid see siiski korraldada ettenähtud ajal. Euroopa Parlamendi fraktsioonid liitusid selle nõudmisega. meie parlament jälgib väga tähelepanelikult arenguid Süürias ja toetab kõiki pingutusi konflikti lõpetamiseks sealses piirkonnas. daamid ja härrad, ma sain teada, et kolleeg Brock Rumeenia peaministri kõnes sattus turm tule alla, nimelt sellepärast, mida härra Brock on öelnud äh, rändevoogude kohta ja härra Brocki avaldust võrreldi äh, natsitegudega ja ma nüüd uurin seda härra Pontaga, ma kavatsen seda küsimust arutada ma kavatsen täpselt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 kellest sai Taani valitsuses minister. Poola vastavad ametiasutused andsid mulle teada, et seitsmendast detsembrist kaks tuhat kolmteist valiti kaks uut Euroopa Parlamendi saadikut, härra Zbigniew Zaleski, kes hakkab asendama proua Kolarska-Bobinskat ja Tadeusz Edward Ross, kes hakkab asendama härra Rafal Tšerskovskit. vastavalt kodukorra artiklile seitse 7 mis puudutab äh, otseseid parlamendiliikmete valimisi, samamoodi nagu ka artiklile neli kodukorras ähm,, hakkavad need inimesed tööle siis kolmeteistkümnendast ja seitsmeteistkümnendast detsembrist ja tahaksin teile veel meenutada ka, et vastavalt artiklile kolm lõikele kaks kodukorras on neil võimalik täieõiguslikult osaleda parlamendi tüüs, töös nii kaua, kui kontrollitakse nende mandaati ja peale selle on eelduseks veel ka see, et nad eelnevalt on kirjalikult kinnitanud, et neil ei ole mitte ühtegi teist ametikohta, mis oleks vastuvoolus Euroopa Parlamendi saadiku mandaadiga. härra Gottfried Blum lahkub EFD fraktsioonist ja üheksandast jaanuarist kaks tuhat neliteist kuulub ta mitteühinenute hulka e. rahvapartei Sotsiaaldemokraadid ja Roheliste fraktsioon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 läheme me meie töökava juurde sellel nädalal. praegusel hetkel ei ole tehtud mitte mingeid muudatusettepanekuid meie töökavale. härra Šuntis, kas te soovite rääkida päevakorra projektist? jah, suur tänu, härra president ma ei soovinud äh, päevakorra kohta midagi öelda, aga kuna tegemist on presidendi teadaannetega, siis ma soovisin teile teatada, et Kreeka eesistumise pidulikul avamisel kõnelejad katkestatakse. härra Šuntis, ma küsisin, kas te soovite päevakorra